Meremaaga. ja viieks minutiks saab sõna härra Lange. Teie kui, saate sõna küsimuse esitajana. aitäh, härra juhataja. lugupeetud daamid ja härrad, lugupeetud volinik uues kaubandusstrateegias kuulsime ja lugesime, et globaalsed väärtusloomise ahelad omavad, mängivad suurt rolli ka Aasia Vaikse ookeani piirkonnas ja et äh, see piirkond on paljude äh, kaubanduslepingute jaoks ähm, keskse tähtsusega ning võttes arvesse Vaikse ookeani ülest partnerluslepingut, mille sõlmis USA üheteistkümne partneriga, ähm, mm, tegemist on siis TPP TPP lepinguga. Äh, sellega seoses on väga loogiline, et äh, ka meie hakkame tihendama oma sidemeid Austraalia ja Uus-Meremaaga. Euroopa Parlament on selles küsimuses viinud läbi ka töökoja ja me väga intensiivselt tegelesime seal äh, Austraalia ja Uus-Meremaaga kaubanduslepingu sõlmimisega. ja selge on see, et ühelt poolt on meil väga tihedad ühised väärtused Austraalia ja Uus-Meremaaga, neid iseloomustavad samasugused demokraatlikud suu-, struktuurid ja majanduslikud nägemused ja seetõttu on meil väga palju ühisjooni. kui vaadata kaubanduse mahtu, siis Austraalia on kahekümne esimesel kohal Euroopa Liidu kaubanduspartnerite osas äh, ja Uus-Meremaa viiekümne esimesel kohal ehk äh, ei ole just äh, kaubavahetuse keskmes, aga siiski ka mitte ebaoluline. ning äh, tegemist on ka tundlike valdkondadega, eriti põllumajanduspoliitikas, piima ja suhkruga seoses on meil väga äh, Äh, äge arutelu, aga ka ähm, äh, lihatööstuse vallas, mis puudutab äh, geenmundatud organisme või siis ka lambaid ja lambaliha ja mis puudutab äh, ka mm, äh, ja on ka asju, mis on teisiti lahendatud Austraalias ja Uus-Meremaal, näiteks geograafilised päritolunimetused ja nende kaitse. aga meil on vaja teha koostööd globaliseeruvas maailmas ja mina ja komisjon on veendunud, et neid reegleid on kõige parem kehtestada nende riikidega koostöös, kes on sarnase mõtteviisiga, demokraatliku ülesehitusega ja seepärast olen ma veendunud, et kui me Austraalia ja Uus-Meremaaga kõnelusi peame, siis peame me olema nendega ambitsioonikamad kui see äh, oli Vaikse ookeani ülese partnerluslepingu puhul, mille sõlmis USA. seni ei ole meil veel mingit hinnangut ega ka reguleerimise ala äh, paika pandud, seetõttu on meil väga mm, põhjalikult vaja analüüsida, äh, millised tagajärjed oleksid sellisel kaubanduslepingul, eriti selles osas, mis puudutab Euroopa Komisjoni äh, Äh, võimekust ja lugupeetud volinik, te võib-olla peaksite tegelema sellega, et äh, sel aastal esmakordselt äh, vähendati kaubanduse peadirektoraadi töötajate arvu ning võttes arvesse seda olukorda, ei ole võib-olla isegi võimalik hästi hakkama saada kaubanduspoliitika väljakutsetega. ma olen veendunud, et Euroopa poliitikas on kaubanduspoliitika keskse tähtsusega, seetõttu on meil vaja, et kaubanduse peadirektoraat oleks korralikult mehitatud, äh, lugupeetud saadikud, me esindame siin äh, Euroopa Liidu kodanike huve, seetõttu on meil vaja läbipaistvuse eest hoolitseda, seetõttu me esitasime selle küsimuse veebruari teisel äh, täiskogul, järgneb sellele ka resolutsioon ja kui küsitakse, et äh, miks praegu tuleks läbirääkimisi alustada, milliseid riske on oodata meie jaoks Vaikse ookeani ülese partnerluslepingu poolt ja milliseid tagajärgi oleks Aasia äh, Vaikse ookeani piirkonnas äh, kaubanduslepingu sõlmimisel USA ja ähm, Austraalia ja Uus-Meremaaga. Äh, seda kõike tahame komisjoni käest küsida. aitäh. aitäh, Lange. ja nüüd annan kohe sõna komisjoni nimel härra Nimitsale. aitäh, proua juhataja, lugupeetud saadikud, Austraalia ja Uus-Meremaa on Euroopa Liiduga sarnaselt meelestatud partnerid, partnerid, kellega me jagame väga paljusid ühiseid väärtuseid ja lähenemisi ning nende äh, suhete tugevdamine on meie jaoks prioriteet. sellepärast kahe tuhande viieteistkümnendal aastal Euroopa Liit sõi-, lõpetas äh, läbirääkimised poliitiliste äh, raamlepingute osas äh, nii Austraalia kui Uus-Meremaaga ning meie eesmärgiks on neid partnerlusi veelgi suure, laiendada jagatud väärtuste ja põhimõtete alusel, mille hulka kuuluvad näiteks inimõiguste ja põhivabaduste austamine, õigusriigi põhimõtted ning ühiselt ra rahvusvahelise rahu ja julgeoleku edendamine. Euroopa Liidul on head ja sügavad kaubandussuhtmed nii Austraalia kui Uus-Meremaaga. Euroopa Liit on suurim ne, suuruselt neljas välisinvestor ja äh, suurim äh, teenuste partner ja kaubanduspartner Austraaliaga ning Euroopa Liit on suurim kaubanduspartner Uus-Meremaa jaoks ja suuruselt teine teenuste partner ja ka väga oluline välisinvestor. Uus-Meremaal ja Austraalial on kaubanduslepingud Hiina, USA, Jaapani ja enamuse Vaikse ookeani partneritega see tähendab, et Euroopa teenuste, kaupade Äh, eksportijad on äh, palju eba, palju halvemas olukorras kui äh, nende konkurendid nendes riikides. tegelikkuses näiteks Euroopa Liidust importitud autode pealt tuleb maksta impordimaksu Austraalias. Euroopa Liit on suurim investor Austraalias ja suuruselt teine investor Uus-Meremaal, aga Hiina investoritel on lihtsam ligipääs äh, Uus-Meremaa ja Austraalia mm, turgudele oma kaubanduslepingutest tulenevalt. Euroopa Liit on väga huvitatud ka riigihangetest, äh, sest äh, me kavatseme suurendada WTO raames kohustusi meie, Euroopa Liit on väga tuntud põllumajandustootja mm, äh, näiteks piimatoodete äh, ja lambaliha vallas ja suhkru vallas, väga hästi on teada, et mõned riigid nagu näiteks Jaapan ja Korea on suutnud sõlmida vabakaubanduslepingud äh, Austraalia ja äh, Uus-Meremaaga ja seetõttu on äh, võimalik kindlasti ka neid probleeme lahendada. Uus-Meremaal ja Austraalial on juba eelis juurdepääs Euroopa Liidu turgudele nende äh, tundlike toodete puhul, äh, kuna mm, on sõlmitud lepinguid kvootide osas. mis puudutab geograafilisi tähiseid, siis Euroopa Liidu lähenemine erineb US, Uus-Meremaa ja Austraalia lähenemisest. Uus-Meremaa ütles, et nemad kavatsevad veinide ja piiritustoodete puhul oma reeglitest lähtuda. meil me tahame näha, et geograafilised tähised oleksid täielikult kaitstud mitte ainult veinide ja piiritustoodete osas, vaid ka ülejäänud toiduainete osas leping pakuks meile võimalusi leida lahendusi nendele probleemidele. viimastel äh, kohtumistel, kus on osalenud äh, komisjoni ja nõukogu juhid ning äh, Uus-Meremaa peaminister oktoobris eelmisel aastal ja Austraalia peaminister novembris, oli jutus läbirääkimiste alustamisest vabakaubanduslepingu sõlmimiseks nende riikidega komisjon kavatseb läbi viia mõjuhinnangu, mis hõlmab ka avalikkusega konsulteerimist ja äh, toimub ka kahepoolne töö selleks, et panna paika reguleerimisala. mõlemad asjad tuleb ära teha enne, kui komisjon taotleks äh, nõukogult äh, luba alustada läbirääkimisi. komisjon informeerib Euroopa Parlamenti INTA komisjoni kaudu ja seirekomisjoni kaudu ähm, väga ulatuslikult, äh, kui see protsess edasi areneb, aitäh! aitäh, härra volinik, nagu kolleegid nägid, eelmine arutelu oli väga pikk, me oleme jäänud ajakavast maha, nii et äh, ma tõesti väga tähelepanelikult järgin te, jälgin teie kõneaega ning kõigepealt saab sõna härra Kaspari aitäh, proua president, lugupeetud volinik, mul on väga tänulik, et meil on täna võimalus rääkida Austraaliast ja Uus-Meremaast ning mõlemast vabakaubanduslepingust. praegusel hetkel oleme me olukorras, kus meil on vähe WTO riike, millega meil veel ei ole äh, kaubanduslepinguid või millega me ei pea läbirääkimisi kaubanduslepingute üle. Neid on kokku kuus ja kui me nüüd vaatame, kui, millises olukorras on Austraalia ja Uus-Meremaa, me jagame nende väärtusi ja sellepärast on see ka üheks põhjuseks, miks meil tuleb neid läbirääkimisi alustada kohe. ja teiseks, meil on olukord selline, et me oleme sealses piirkonnas paljude riikidega läbirääkimisi pidanud või äh, neid praegu pidamas, Lõuna-Koreaga näiteks, Jaapaniga äh,, me peame läbirääkimisi nende riikidega, me räägime investeerimiskaitselepingu üle Hiinaga, just sellepärast on tõesti viimane aeg, et me nüüd ka hoolitseksime selle eest, et meil oleksid ka korralikud suhted, kaubandussuhted äh, Austraalia ja Uus-Meremaaga ja et meil oleks siis ka korralik alus nendele lepingu näol ma soovin, et me kõikide osapoolte huvidega arvestaks. ma arvan, et meil on tõesti päris palju põhjusi kaasata kohe alguses kõik need, kellel on majandushuvid Austraalias ja Uus-Meremaal Need on siis ilmselged huvid, aga ma oleks väga tänulik, kui te räägiksite ka nendega, kellel on muresid. me oleme viimastel nädalatel ja kuudel kuulnud, et põllumeestel on äh, kriitikat ja soove, on teatud piirkondi Euroopa Liidus just äh, äärealadel, mis muretsevad ja ma kutsun teid nüüd üles, palun kasutage komisjoni poolt ka võimalust äh, kõik ära kuulata selleks, et mandaadi ettepanekus oleksid siis kirjas äh, ühelt poolt nii soovid kui ka teiselt poolt ka äh, kõhklused ja ma tõesti leian siis, et me peame oma resolutsioonis ka, enne kui nõukogu saab mandaadi, oma seisukohad selgelt välja tooma, nii soovid kui ka kõhklused. aitäh ja järgmisena sotsiaaldemokraatide nimel kolleeg Kras-Vander Heinz, palun järgmisena. aitäh, lugupeetud president, lugupeetud volinik, kallid kolleegid. see leping Austraalia ja Uus-Meremaaga ei tohiks olla iseenesestmõistetav, see peaks olema selline, millega me täidame eesmärke, see tähendab seda, et ta peab olema eeliseks kodanike jaoks. me ootame majanduskasvu ja sellega seotud Äh, ka töökohtade arvu kasvu. eriti tähtis on, et Euroopa Liidu standardeid ei langetataks ja et äh, ka avaliku sektori teenuste kvaliteediks püsime. samamoodi tuleb ka intellektuaalomatid ja geograafilisi tähisi kaitsta täpselt samamoodi nagu ka põllumajandustooteid mis on üks tundlikumaid valdkond. töö ja sotsiaalstandarditest ja keskkonnastandarditest kinnipidamine on meie jaoks kõige suuremaks prioriteediks. siin me ei ole valmis kompromisse tegema, sellepärast öö, äh, me nõuame ka, et oleks selja, äh, selgelt kirjas suurte eesmärkidega kestlikkuse peatükk. peale selle me soovime, et läbirääkimised oleksid läbipaistvad ja et kodanikuühiskond kaasataks nendesse samuti, aitäh! aitäh, järgmisena kolleeg McLaughlin, palun üks minut ECR fraktsioonist Uh, e kolleegid euroopa liidul on nüüd võimalus järgnevatel aastatel pidada läbirääkimisi kaasaegse 21 sajandi kaubanduslepingu üle Austraalia ja Uus-Meremaaga. tegemist on riikidega, millega on meil ühesugused väärtused, sarnane arengutase ja ka his-, ajaloolised ja kultuurilised sidemed. ka nemad jagavad meie WTO mitmetasandilist tegevuskava. teiselt poolt Austraalia ja ka USA soovivad ka leida uusi turgusid ja tegelikult Euroopa Liidul on see ka võimaluseks Vaikse ookeani üleseid suhteid parandada me kuulsime, et äh, siin räägiti geograafilisest tähisest kuni investeerimis- Äh, kaitseni välja, nii et tegemist, meil on võimalus rääkida uue ambitsioonika ärimudeli üle, mis saab hakkama ka tänapäevaste probleemidega nagu digitaalmajandus e, e-majandus ja nii edasi, seal on ka eraldi peatükk meie VKE-de jaoks, mille jaoks äh, see leping mängib väga tähtsat rolli, just sellepärast ma toetan neid läbirääkimisi ja ma loodan, et meil on võimalik need läbirääkimised võimalikult kiiresti lõpetada ja aeg on läbi, järgmisena härra Takula, palun on siiski üks hetk Äh, president, kolleegid, äh, tere päevast, mul on väga hea meel, et see suuline komis-, äh, küsimus komisjonile, intakomisjoni resolutsioon vabakaubanduslepingu läbirääkimiste üle Austraalia ja Uus-Meremaaga on mõlemad siin arutelul. Euroopa Liit on aktiivselt pidanud läbirääkimisi vabakaubanduslepingute üle kolmandate riikidega juba aastaid, loonud stabiilseid majanduslikke suhteid, millega on meil võimalik olnud majanduskasvu tagada ja me ei ole olnud nii haavatavad kriisiaegadel. aga äh, siin oleme nüüd küll maha jäänud, sellepärast et Euroopa Liit on ainus suur kaubandusplokk, mis ei ole vabakaubanduslepingu üle läbi rääkinud Austraaliaga ja see on veelgi üllatavam, kui me mõtleme, et Euroopa Liidul on pikaajalised traditsioonid nii Austraalia kui ka Uus-Meremaaga on tehtud tihedat koostööd väga paljudes valdkondades ja meil on sarnased põhiväärtused. peale selle me ei tohiks jääda maha ka Äh, sellest uuest ringist, mida on hakatud looma Austraalia, Uus-Meremaa, Aasia ja Põhja-Ameerika vahel. Nende riikidega suhete süvendamisega saame me panna paika uued rahvusvahelised standardid ja tagada õiglast ja jätkusuutlikku kaubandust tahan küsida, miks Euroopa Liit ei ole veel alustanud läbirääkimisi Austraalia ja Uus-Meremaaga? nii Euroopa Liidu kui ka Uus-Meremaa ja Austraalia jaoks on, on täiesti selge, et kõik soovivad seda menetlust alustada ja ma olen veendunud, et kõik riigid saaksid kasu sellest lepingust nii nagu see on olnud ka varasemate vabakaubanduslepingute läbirääkimistega, meil on tõesti võimalus rääkida tõesti ka nende lepingute sisust ja ma tõesti kutsun komisjoni üles ähm, ettevalmistustööd võimalikult kiiresti tegema, selleks et me saaksime teha järgmisi samme ja sõlmida lepingu, mis on kasuks nii Austraaliale, Uus-Meremaale kui ka Euroopale. aitäh! ja nüüd äh, proua Sanchez Caldentei, palun, QNGL fraktsiooni nimel. aitäh, proua president, lugupeetud volinik dogmad on midagi, mida ei või puutuda. ja neid korratakse, mida rohkem neid korratakse, seda rohkem inimesed neid usuvad. nüüd räägitakse, et meil on vaja lepingut selle asemel, et sisenõudlust suurendada. ei ole lepingut Äh, tagamaks vastastikust juurdepääsu turule ning kõik need lepingud, mille me, me oleme alla kirjutanud, äh, ähm, nende puhul ei ole me kunagi Austraaliat ja Uus-Meremaad kaasanud. ma loodan, et läbirääkimistel dogmad mingit rolli ei mängi, me tõesti peaksime mõtlema ka selle peale, et kas see leping tõesti kaitseb ka keskkonda ja töövõtjate tervist Need ei ole need küsimused, millele teie aga olete mõelnud. Teie töötate hargmaiste ettevõtete huvides äh, ning äh, Te olete ar-, töövõtjate huvid täiesti unustanud, tõesti, leping oleks tore küll, aga mitte iga hinna eest. aitäh, järgmisena kolleeg Hoibuh, palun, Roheliste fraktsioonist. aitäh, proua president. põllumajandustooted on Austraalia, eriti Uus-Meremaa jaoks väga tähtsad ekspordiartiklid ja just sellepärast tuleks äh, võimaliku vabakaubanduslepingu mõjude puhul mõelda just põllumajandustoodete peale aga kahjuks selles resolutsiooni ettepanekus ei ole selle kohta mitte midagi öeldud. tootmiskulud piima jaoks on Uus-Meremaal palju madalamad kui meil. Saksamaal näiteks on nad kümme senti liitri kohta kõrgemad kui Uus-Meremaal ja härra Lange ütles, et meil on probleeme ka veiselihaga, lambalihaga ning samamoodi ka suhkruga Euroopa piima- ja lihatööstus on praegu juba väga suure surve all. juba praegu ei ole talunikel piisavalt äh, sissetulekut ja seda ka Euroopa poliitika pärast selles valdkonnas. alati oleme olnud suunatud ekspordile ja mõelnud selle peale, et tooted, mida meil ei ole võimalik äh, maha müüa, on kõige odavamad siis, kui me neid üldse ei tooda ja kui me nüüd Euroopa talunike äh, jaoks Äh, mm, korraldame kõva konkurentsi veel Austraalia uusmerega, siis me valame õlitulle. ja just sellepärast rohelised nõuavad, et äh, piim võetaks läbirääkimistest välja ja et negatiivseid mõjusid põllumajandusele tuleb äh, vältida. see on ka Euroopa kodanike huvides, mis tõesti soovib piivavat piirkondlikku toitu süüa ja muide ei ole mitte mingit mõtet üle terve ilma neid tooteid laiali vedada, kui meil on neid võimalik ka kohapeal toota. aitäh ja järgmisena EFTD fraktsiooni nimel proua Pekin, palun. aitäh, kallid kolleegid läbirääkimiste alustamine selliste riikidega nagu Austraalia ja Uus-Meremaa on kohe kindlasti üks nendest sammudest, mida me peaksime tegema selleks, et paremini nende riikidega koostööd teha tegemist on meie investeeringute ja eksporditoodete jaoks huvitavate turgudega. kuid on ka teatud ohtusid, mõelgem näiteks põllumajanduse peale. kolleeg just äsja mainis neid, põllumajandus võidakse siin tuua poliitiliste otsuste ohvriks, ei saa olla nii, et me sõlmime lepingu ilma, et me arvestaks piimatööstuse eripära ja probleemidega, üleüldiselt põllumajanduse probleemidega. Venemaa sanktsioonidega sanktsioonid on siin juba piisavalt kahju tekitanud, meil on vaja selgust nende tööstusharude jaoks, kõige tundlikumad valdkonnad tuleb välja jätta, meil on vaja maksimaalselt läbipaistvaid läbirääkimisi. me oleme näinud, et kodanike huvidega tuleb ka arvestada, kui me peame kaubandusalaseid läbirääkimisi, me peame hoolitsema selle eest, et kodanike huvisid kuulatakse ära. aitäh, järgmisena härra Fjellner, palun. aitäh proua president, ähm, need ähm, vabakaubanduslepingud on mõistlikud ja head, esiteks sellepärast, et Austraalia ja Uus-Meremaa on kaks kuuest riigist, millega meil praegusel hetkel ei ole vabakaubanduslepinguid. teised neli on veel Põhja-Korea, Venemaa, Hiina ja Taiwan. Need on need ülejäänud neli, kellega meil ei ole ja Austraalia ja Uus-Meremaa peaksid tõesti olema äh, paremas seisus kui viimased neli nimetatud tegemist on kiireloomulise küsimusega ka sellepärast, et ähm, uue vabakaubanduslepinguga ähm, me oleksime paremas olukorras, muidu me kaotame, meil on vaja uusi turgusid, kuhu eksportida. see on eelduseks selleks, et me saaksime hea vabakaubanduslepingu ning komisjon peaks olema väga suurte nõudmistega, eriti mis puudutab reeglite harmoniseerimist, sest need on need kaks riiki kogu maailmas, mis on tegelikult meile kõige lähemal väärtuste poolest ja kui me räägime üleilmsete standardite väljatöötamisest, siis me peaksime siin olema juhtrollis jah, siin on küll neid, kes hoiatavad ja ütlevad, et eriti just põllumajandustoodete puhul peame me olema ettevaatlikud. Austraalia ekspordib väga palju põllumajandustooteid, aga neil on ka väga palju piirkondlikke turgusid. meie teiselt poolt oleme maakera teisel poolel, ärgem unustagem seda, ärgem arvakem, et meie oleme suureks turuks Austraalia ja Uus-Meremaa jaoks ja mul on ka äh, paar ootust komisjonile. esiteks äh, selle lepingu puhul peaks üritatama ka äh, uut standardit, uut latti paika panna uute vabakaubanduslepingute jaoks. tegemist peaks olema eeskujuga uutele lepingutele ja me ei peaks lõputult kaua läbirääkimisi pidama, selle lepingu võib võimalikult kiiresti välja töötada, kui komisjon tõesti pingutab, aitäh! Warm suur aitäh, president. mina tervitan ka komisjoni kavatsust avada läbirääkimised nende, nende kahe vabakaubanduslepingu osas. üheksakümmend protsenti äh, maailma äh, majanduskasvust järgmisel kümnendil peaks selles regioonis toimuma, see on oluliselt tähtis meie jaoks. Ähm, äh, piirkondade lähen-, lähen-, lähetus äh, Aasia turgudele on väga tähtis. tegemist on tä oluliste kaubanduspartneritega meie jaoks ja nendel lepingutel on potentsiaal äh, olla eeskujuks äh, teistele, tuleb tegutseda kiirelt, kõikidel läbirääkimistel ei ole niimoodi läinud, läbirääkimised peavad olema kõrge kvaliteediga, läbirääkimistel on arengupoliitika peatükk, mis, mis mis on väga laialdane, see puudutab Aasia ja Vaikse ookeani piirkonna tervikuna. ja ma arvan, et me peaksime ka ähm, mõtlema investori riigi ähm, vaidluste lahendamisele, ähm, mis veelgi äh, tõstaks lepingute kvaliteeti. kõikidel nendel põhjustel tuleb läbirääkimistega edasi minna. kas te aktsepteerite sinist kaarti? jah, ütleb kõneleja palun esitage oma küsimus. suur tänu, äh, suur tänu, härra Martin. kahe tuhande kolmeteistkümnenda aasta juulis äh, vastas Austraalia ähm, valitsus ametlikult Ühendkuningriigi valitsuse kaubandus, äh, kaubandusbilansi läbivaatamispalvele ja peab ütlema, et, et kas Ühendkuningriigi Mm, Ühendriigi väljumine Euroopa Liidust tõesti äh, hakkab mõjutama meie äh, vana, vanu sõprussuhteid. jah, tõesti, mõned on väitnud, et meil peaks olema alternatiivne vabakaubandustsoon äh, Ühendkuningriigi jaoks endiste kaubanduspartneritega, kes kuulusid Briti rahvaste ühendusse kogemused Aafrikaga näiteks on näidanud, et meie eh, Briti Rahvaste Ühenduse väärtused eh, ühenduses Euroopa Liidu väärtustega toovad palju laiemat kasu kõigile osapooltele. ja oleks kasulik, kui me jääksime Euroopa Liitu edasi. härra Zahradil, palun. suur tänu, president, volinik Euroopa Liit on jäänud maha oma vabakaubanduslepingutega Aasia Vaikse ookeani regioonis. Ühend, Ühendriigid on meist ees, Ameerika Ühendriikidel on väga palju kahepoolseid lepinguid. noh, meil on äh, ratifitseerimisel Vietnamiga leping, see peab veel ootama, siis on meil Singapuriga leping, külmutatud. ootame Euroopa Kohtu otsust ja tegelikult ei olegi meil nagu peos midagi. meil on siiski elulised huvid oma võimaluste avardamiseks Austraalia ja, ja Uus-Meremaa turgudel ja seetõttu on ülim aeg alustada läbirääkimisi, lõpetada vaikimine ning ma loodan, et et äh, protsess viib meid kiirele kasule. härra Omarži, palun. suur tänu. volinik, äh, mul oli hiljuti võimalus proua äh, volinik Malmströmiga arvamusi vaheldada teatud toodete üle millega on seotud kaubavahetus äärepoolsemate piirkondadega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 on valmis kaitsema ehm, meie äärepoolsemate piirkondade suhkrutootjaid, ehm, mida lep-, teatud lepingud võivad ohustada ja tõesti ootame siis nüüd, et komisjon täidab neid voliniku lubadusi. härra Morgano, palun. suur aitäh. Austraalia ja Uus-Meremaa on ehm, geograafiliselt küll kauged Euroopa Liidust, kuid meie demokraatlikud väärtused, põhiarusaamad on sarnased ja meil on väga tihe partnerlussuhe, mitmeid kahepoolseid lepinguid. kohtusime ka hiljuti eh, Uus-Meremaa kaubandusdelegatsiooniga, kohtusime Austraalia partneritega, poliitikutega äriringkondade esindajatega, ka mina osalesin kohtumistel ja ehm, hea on nüüd kuulda, et komisjon soovib läbirääkimisi alustada, me tahame kaasaegseid tasakaalus lepinguid, mis arvestavad teatud sektorite eh, spetsiifikat, eriti meie ehm, põllumajandust ja meie geograafilisi tähistusi äh, loodame, et äh, meie probleemid leiavad lahenduse, meie sidemed, geograafilised ja poliitilised ning kaubandussidemed tugevnevad. see mõjutab poliiti-, äh, positiivselt ka meie majanduskasvu ja kodanikke üldiselt. üks minut, härra Foster. suur aitäh Austraalia Uus-Meremaa parlamentaarse delegatsiooni aseesimehena tervitan seda debatti positiivne uudis, et kõnelused jätkuvad ja lähedal on lepingu sõlmimine, on teretulnud. seda on kaua oodatud ja väga sageli just protektsionistlike kalduvuste pärast. ma tean, et ka osa meie parlamendisaadikuid on progressi püüdnud pidurdada on räägitud siiski ähm, Austraalia inimõiguste äh, andmetest, aga me ei tohi unustada, et äh, tuhanded austraallased ja selle regiooni äh, kodanikud on meie kontinendil toimunud kahekümnenda sajandi sõdades elu kaotanud, et meid vabastada ja nüüd panen komisjonile südamele kiirelt lõpetada läbirääkimised, sõlmida leping, see on mõlemale poole kasulik. tänan suur aitäh, järgmiseks härra Morel. suur tänu äh,, äh, president, tahaksin öelda, et toetan kõiki neid, kes ütlevad, et ei tohi aega kaotada, me oleme maha jäänud USA-st, kellel on väga hea positsioon Vaikse ookeani siis äh,, aga äh, me peame siiski olema ettevaatlikud, muidugi meil on ühised, ühised väärtused, demokraatia, põhiõigused Austraalia ja äh, Uus-Meremaaga, aga meie kaubanduskultuur on äh, täiesti erinev. seal muide äh, ignoreeritakse geograafilisi tähiseid, teenuste kaubanduses on neil hoopis negatiivne loetelu, meil on positiivne loetelu, miks nii? kui öeldakse, et win-win on, äh, äh, äh, on meie eesmärk, mõlemad pooled peavad võitma, siiski meie põllumehed kardavad, olgem ettevaatlikud, need kaks riiki on tuntud industriaalse intensiivpõllumajanduse poolt, me ei taha, et Euroopa põllumajandust ohustab intensiivpõllumajandus kusagil mujal, näiteks meie põllumajandust ja piimatööstust, olgem mõistlikud ja nüüd vaba mikrofon ja annan sõna proua McInnesile. You, aitäh president ja aitäh ka volinikule sissejuhatavate märkuste eest. paljud kolleegid mainisid põllumajandussektorit kui äärmiselt tundlikku valdkonda ning mina tahaksin pikemalt peatuda sellel, kuidas seda läbirääkimiste käigus käsitletakse loomulikult me soovime rohkem kaubandust, see on hea kõigile, aga me peame arvestama ka nende tundlike teguritega, aga on ka suurem probleem, Euroopa peab mitmeid erinevaid kaubandusläbirääkimisi, mõned on juba läbi, mõned on käimas ning minu küsimus komisjonile on, kes jälgib seda kogumõju? milline on nende kaubanduslepete kogumõju? Äh, ma mõtlen just äh, kogumõju põllumajandussektorile, sest nagu kolleegid ütlesid, meil on küll ühtne põllumajanduspoliitika, meil on väga erinev äh, põllumajandusettevõtete struktuur, me tahame, et põllumajandus ka äärepoolsetes piirkondades säiliks. kas te tegelete ka selle erinevate kaubandusläbirääkimiste kumulatiivse mõjuga konkreetselt põllumajandussektorile, aitäh! aitäh, härra Caputo üheks minutiks järgmisena. suur aitäh Euroopa Liit, äh, Austraalia ja Uus-Meremaa jagavad demokraatlikke väärtusi ja põhimõtteid ning meil on sama nägemus üldist olulistest globaalsetest küsimustest, julgeolek, inimõigused, demokraatia. ma ei saa aru, miks Uus-Meremaa ja Austraalia on äh, mõned vähestest Maailma Kaubandusorganisatsiooni liikmetest. Äh, kõnelejal palutakse kõneleda aeglasemalt Euroopa Liidul ei ole mingit soodussüsteemi nende riikidega ja mitte midagi pole ka silmapiiril. ambitsioonikad kokkulepped selliste riikidega nagu Austraalia ja Uus-Meremaa on äärmiselt vajalikud, sest need võimaldavad Euroopa Liidul ja Euroopa Liidu liikmesriikidel äh, osaleda rohkem Aasia ja Vaikse ookeani piirkonnas, nii et, et ma arvan, et komisjon peaks alustama läbirääkimisi nii kiiresti kui võimalik ning äh, sõlmima sooduslepingud, äh, mis peaksid olema läbipaistvad ja need on kõigile kasulikud. Austraalia ja Uus-Meremaa on kaks kaasaegset äh, arenenud riiki, kus on väga demokraatlik süsteem. aitäh, härra Marias järgmisena. aitäh ma tahaksin äh, hoolitada selle eest, et need äh, tollid äh, kõrvaldatakse ning väga paljud piima, sellisel juhul piimatooted, põllumajandustooted ujutavad Euroopa turu üle ja seda ajal, kui Kreeka põllumajandusettevõtjad, Prantsuse ettevõtted, põllumajandusettevõtjad üritavad kuidagi elus püsida see kokkulepe toetab veelgi hargmaiste ettevõtete huve VKE-de arvelt. VKE-d näevad vaeva majanduskriisi tõttu ning säästumeetmete tõttu, mis on nende huve kahjustanud. ma arvan, et kui äh, äh, see kõik läbi läheb, siis on vaja ka hüvitisi nendele inimestele, kes selle läbi kannatavad. meil on tohutult palju töötuid Euroopa Liidus ja ma arvan, et töötute arv suureneb ja vaesus suureneb, kui need kokkulepped sõlmitakse. aitäh. aitäh, proua Tomasitš järgmisena. aitäh. Euroopa Liit on Austraalia äh, suuruselt teine kaubanduspartner ja Uus-Meremaa puhul kolmas kaubanduspartner. samas on Austraalia meie jaoks suuruselt kuueteistkümnes kaubanduspartner ja äh, äh, Uus-Meremaa viiekümne esimene. Need arvud näitavad, et need, et meil on tohutu suur potentsiaal täienda-, arendamaks edasi oma kaubandussuhteid nende kahe riigiga vabakaubandusleping on loogiline järgmine samm, aga veelgi rohkem. tänu eh, Hiina üha suuremale kohalolekule selles maailma piirkonnas peab Euroopa Liit tõhustama oma partnerlust nende kahe riigiga. kui me alustame neid läbirääkimisi, siis loodetavasti need läbirääkimised on palju läbipaistvamad kui TTIP-i läbirääkimised niisiis, et meie, meie kodanikud on tõesti teadlikud nii positiivsetest kui negatiivsetest mõjudest. härra Ashford, palun. ma tahaksin kõigepealt tänada volinikku eh, selle eest, et alustatakse kaubandusläbirääkimisi nende kahe riigiga. mul on kaks märkust. kõigepealt ma tunnistan mõningate põllumajandussektori esindajate muret. on täiesti selge, et nende muredega tuleb delikaatselt ümber käia aga tundub, et need mured on ülepaisutatud. tahaksin rõhutada, et tegemist on olukorraga, millest võidavad kõik. teiseks, see kokkulepe puudutab palju enamat kui kaubandust. see puudutab ühiseid väärtusi, see puudutab tugevaid emotsionaalseid sidemeid ja tugevaid ajaloolisi sidemeid, sidemeid mida oleks pidanud tunnistama juba pikka aega tagasi. ma kutsun komisjoni üles äh, seetõttu tegutsema niivõrd kiiresti kui võimalik nende vabakaubanduslepingute vallas. aitäh ja sellega oleme lõpetanud vaba mikrofoni vooru ja nüüd saab sõna jällegi volinik Nemetša. aitäh, president, lugupeetud parlamendisaadikud tahaksin korrata komisjoni kavastust alus, alusta, astuda järgmine samm ning alustada vabakaubandusläbirääkimisi Austraalia ja Uus-Meremaaga. seda tehes järgib komisjon kehtivaid reegleid ja tavasid, valmistame ette mõjuhinnangu ning astume ka teisi ettevalmistavaid samme, nagu näiteks ulatuse hindamine. see samuti eh, on nõukogu eh, palunud, et me alustaksime läbirääkimisi vabakaubanduslepingute üle. komisjon on paika pannud oma uue lähenemise kaubanduspoliitika küsimus, küsimustes kaubavahetus kõigile teatises, mille avaldasime möödunud aasta oktoobris. selles teatises äh, rõhutatakse, eh, millised on meie ülesanded, eh, kaubavahetus, jätkusuutlik areng, sealhulgas ka tööõiguse ja eh, keskkonnaküsimused, avalikud teenused, investeeringute alaste vaidluste lahendamine nii et, et see lähenemine, mis meil on Austraalia ja Uus-Meremaaga vabakaubanduslepingute osas, on juba selgelt paika pandud ja sellele me ka nende läbirääkimiste käigus keskendume nagu ka teiste läbirääkimiste puhul tahab komisjon hoolitseda selle eest, et on äh, tagatud nende läbirääkimiste läbipaistvus ning äh, informatsioon, analüüs ja dialoog Euroopa Parlamendiga. suur aitäh! aitäh! sellega on see arutelu